pärastlõunat kõigile. alustame punktiga neliteist, mis puudutab äh, pilootprojekte seadusliku sisserände valdkonnas, praegus, praegune olukord nendega seoses. prillid jäid mul maha, äh, ilmselt teistele sellest midagi ei ole, aga minu jaoks küll äh, on, muudab see olukorda natuke. asi puudutab Euroopa kaks tuhat viisteist rändekava ja tegevust seadusliku sisserände osas Euroopa Liidu tasandil, mida on olnud üsna vähe. ma saaksin teha väga pika sissejuhatuse sellesse teemasse, aga peadirektor Michu peab meile sellest rääkima. ta ei ole paraku veel siia jõudnud, sest ta on nõukogus kinni ja saatis eh, enda asemel direktori seda teemat käsitlema, aitäh, et saite tulla viimasel hetkel. nii et te räägite meile seadusliku sisserände pilootprojektidest ja pärast saavad parlamendiliikmed küsimusi esitada. nii et äh, Mattias, palun nüüd ettekanne. aitäh! austatud kolleegid, parlamendiliikmed nagu teate, komisjon on juba mõnda aega soovinud näha, et rändehaldusest äh, suurendataks seadusliku sisserände osa. ehk eesmärk on, on e-, ebaseadusliku sisserände asemel näha rohkem seaduslikku sisserännet ning äh, poliitilised dokumendid, millest ma räägin. kõigepealt eelmise aasta septembri teatis seadusliku sisserände osas ning aruanne üheksandast detsembrist sisserände kohta, samuti eelmisest aastast, on need olulised dokumendid. pilootprojekti mõtte seadusliku sisserände osas käisime välja septembris kaks tuhat seitseteist ning koos huvitatud liikmesriikidega, keda oli neliteist, oleme välja töötanud äh, pilootprojektide sisulise osa. leppisime kokku selles kontseptsioonis eelmise aasta alguses ning rääkisime äh, neist kaks tuhat kaheksateist märtsikuus Liibe koosolekul. rõhutan, et algusest peale oli meil põhjalik arvamuste vahetus rahvusvaheliste finantsinforma-, institutsioonide, eh, Maailmapanga, Rahvusvahelise Valuutafondi, EBRD-ga, Euroopa Investeerimispanga ja ja ka rände, rändega tegelevate organisatsioonidega. ning kontaktide eesmärk oli tagada, et pilootprojektid ei dubleeriks olemasolevaid algatusi, vaid võimaldaksid lisada väärtust ja luua sünergiat. oluline on märkida, et kõik need rahvusvahelised partnerid on valmis toetama projektide rakendamist. nii et huvi neid toetada on üsna lai. lubage, ma rõhutan samuti, et koos pilootprojektidega seadusliku sisserände osas on komisjon esitanud mitte ainult väga konkreetse algatuse nende võimaluste toetamiseks, vaid taganud ka rahastamisvõimaluse liikmesriikidele, kes on valmis neid projekte rakendama. lubage, ma nüüd seletan pilootprojektide mõtet, mille eesmärk on tagada olukord, kus võidavad paljud võiks nii öelda. kõigepealt sooviksime, et asjast võidaksid liikmesriigid. me teame, et mitu liikmesriiki on hädas demograafilise olukorraga, et neil on vaja sisserändajaid lõimida oma tööturgudele ning äh, neil on vaja ka ajutiselt kaasata sisserändajaid Aafrika riikidest, nii et see oleks üks võimalus võita sisserändest. ning äh, taustaks võiks öelda, et me soovime tagada liikmesriigile, liikmesriikidele hästi paindliku võimaluse nende projektide tingimused paika panna. samuti soovime, et asjast võidaksid sisserändajad, kellel oleks võimalus seaduslikult tulla Euroopa Liitu, saada koolitust või töötada siin ettevõtetes ning äh, motiveerida neid, kui nad pöörduvad tagasi oma riikidesse sellega, et nad, neil on, oleks võimalik teatud tingimustel saada toetust Euroopa Liidu fondidest, kui nad soovivad näiteks oma ettevõtte asutada koduriigis. ning eh, viimaks peaks asjast võitma ka päritoluriik. kõigepealt läbi ajutise sisserände, selle, et sisseränne on ajutine, väldiksime me ajude äravoolu päritoluriigist. teiseks, inimeste tagasipöördumine tegitakse taristut ettevõtete loomiseks ning päritoluriik võiks kasu, kasu saada kolmandaks ka inimeste omandatud teadmistest ja oskustest. niisugune on kontseptsioon ja mõte. eelmise aasta lõpupoole on tulnud esimesed konkreetsed projektitaotlused liikmesriikide poolt, osa taotlusi on ettevalmistamisel ning võiks öelda, et pilootprojektid arenevad praegu õiges suunas. konkreetsemalt, Belgia ja Leedu olid esimesed, kes esitlesid rahastamistaotluse äh, mobiilsuspartnerluse alusel Maroko ja Nigeeriaga, vastavalt siis need projektitaotlused on IT-sektoris, toetavad eri sisserändevorme, nii ajutist kui pikaajalist ning eesmärk on koolitada IT-eksperte, mis ei lahku päritoluriigist ja e, toetataks siis neid sisserändajaid, kes kavatsevad tagasi pöörduda oma riiki selleks, et seal näiteks oma ettevõte luua, nagu märkisin. teised liikmesriigid valmistavad ette projektitaotlusi, e, sihikul on Põhja-Aafrika riigid, aga me üritame praegu soodustada ka Sahara aluse Aafrika riikide kaasamist näiteks äh, suunatakse geograafiliselt sinna Saksamaal ettevalmistatavat projekti, millega soovib ühineda ka Belgia. Äh, need algatused, äh, need algatused nüüd kirjeldatud ja kavas, mõtleme praegu sünergiale kuidas tagada sünergia eri liikmesriikide vahel või vähemalt tagada, et ollakse kursis üksteise tegevusega. seetõttu komisjon kaks tuhat üheksateist esimeses kvartalis kavatseb korraldada töötoa sünergia mõju ja pilootprojektide osas Põhja-Aafrika riikidega. et parem koordineerimine ja tõhusam sünergia on eesmärk, mille poole me püüdleme seoses nende projektidega äh, arengupoliitika valdkonnas austatud esimees, mina siinkohal lõpetan ning vastaksin nüüd hea meelega küsimustele, kui teil on. aitäh ja Judith Sa-, Sadintini. see oli küll üsna lühike ettekanne. Teid kuulates tekkis mul küsimus, kas me räägime üksnes tööjõu sisserändest või saaksite äkki täpsustada äh, seoses uurimusega, mis Euroopa Komisjon tellis erasponsorprojektide kohta. ma sain aru, et ka siin peab tulema pilootprojekte. mis puudutab nüüd neid rändeprojekte, millest te rääkisite, äh, kõlasid paljuski läbi tagasipöördumine, samas kui me räägime äh, sisserändest Euroopa Liitu, tööjõu sisserändest, siis tuleb arvestada seda, et meil on vaja töötajaid ning tööandjate ning tööandjad hea meelega koolitavad töötajaid, aga siis nad ei tahaks, et see töötaja üsna ruttu lahkub jälle. kui me äh, soovime luua seaduslikud sisserände võimalused, siis ei ole mõistlik rõhutada Euroopas õppimist ja siis tagasipöördumist. et see oleks ainus niisugune võimalus et võib-olla te saate rääkida teistestki pilootprojektidest, mis ei ole niisugused äh,, niisugused edasi-tagasi, vaid oleks vähemalt tsirkulaarsed. ehk võimaldaksid mitu korda käia edasi-tagasi. nii et natuke täiendavat infot oleks asjalik. ning eh, võib-olla saaksite selgitada veel seoses nende pilootprojektidega, missugune on nõutav haridustase ning missugustest töökohtadest me räägime kas me, kas need on suunatud ka madala, vähetasustatavate töökohtade täitjatele, vähese haridustasemega inimestele, sellepärast et äh, paljud sisserändajad satuvad just niisugustele töökohtadele ja meil on niisugustele töökohtadele inimesi vaja. härra Jurek. <clears throat> kõigepealt esimene küsimus, mis mul on, puudutab arvu. kui palju on neid äh, värskeid tulijaid, keda te loodate Euroopasse tuua läbi nende projektide. teine küsimus, projekt, millest te rääkisite, millega seoses te ütlesite, et mõned tulijad pöörduvad tagasi oma riiki ja investeerivad Euroopast teenitud raha selleks, et seal töökohti luua ja oma riigi majandust elavdada. see oli väga huvitav. aga mis te arvate, kui palju protsentuaalselt oleks neid, kes tagasi lähevad, võrreldes nendega, kes siia jäävad? ma usun, et komisjonil on vastavad hinnangud olemas. soovib keegi veel sõna? siis küsiksin mina, eh, proua Sargentini märkis, et see ettekanne oli väga lühike ja mina küsiksin omalt poolt, kui kaua need projektid peaksid kestma, mis teil kavas on? ja need kaks projekti näiteks, ma sain aru, mis praegu on esitatud. ja seoses projektide poliitikaga või, või kavadega nendega seoses, et kui me vaatame komisjoni õigusloome ettepanekuid, siis on praegu sinise kaardi direktiiv on blokeeritud nõukogus ja komisjoni poolt ka. tahtsin küsida laiemalt nende projektide kohta, et et kui me nüüd ausalt vaatame asjadele, siis nõukogu on niisuguses seisus, et nad ei arva, et Euroopa Liidus tuleks edasi liikuda seadusliku sisserände võimaluste loomisel, vähemalt Euroopa Liidu tasandil mitte, et võib-olla liikmesriikide poolt oleks olukord teine. missugune on komisjoni seisukoht selles osas? kas te kõigest hoolimata üritate järk-järgult neid projekte välja pakkuda, sest te teate, missugused on need demograafilised proble-, probleemid, millega me silmitsi seisame? siis Euroopa Liidu tasandil ja kas see paneb paika nende projektide mahu? või olete te ambitsioonikamad, et missugune on teie poliitiline lähenemine? sest seadusliku sisserände seisukohast Euroopa Liidu poolt vaadates eh, raportöörina sinise kaardi direktiivi kohta tean ma, et praegu on üsna halb hetk et hea meelega ma Äh, ma ütleksin midagi muud, aga paraku muud ei ole siin võimalik öelda, midagi targemat. nii et kuhu te näete seda olukorda suunduvat? kas te äh, näete siin lihtsalt niisugust pausi kohta äh, ja siis pärast liigume edasi või siis soovitate liikmesriikidel omaette selle teemaga tegeleda? et see oleks minu küsimus okei okay,, thank you very much, maybe um, Mr Mor-. aitäh äh,. härra Mores, alustan teie küsimusega, sest see on, see puudutab laiemat poliitilist konteksti. nagu võite ette kujutada, on komisjonil, komisjoni seisukohast väga kahju, et parlamendi mandaadi ajal sinise kaardi direktiivi osas kokku leppida ei õnnestu. sest meie oleme omalt poolt ära teinud kõik et see võimalikuks muuta. mina ütleks, et arvestades, et liikmesriikide pädevusse jäävad nende sotsiaalsed süsteemid ja tööhõivesüsteemid, siis äh, on siin raske nõukogus edasi liikuda. viimased kaks-kolm aastat pärast aastat kaks tuhat viisteist võib öelda, et teised teemad, rändekriisi kontekstis on olnud olulisemad kõigepealt. tegemist ei olnud prioriteediga nõukogus ja olles seda öelnud, äh, viitan ma Euroopa Komisjoni septembrikuisele teatisele seadusliku sisserände kohta äh, ning märgin, et äh, on üldine kokkulepe kõigi osaliste institutsioonide vahel, poliitiline kokkulepe, et meil on vaja piirata ebaseaduslikku sisserännet, maksimaalselt piirata. et see on selge poliitiline tahe. ent see ei tähenda, et me siinkohal peatume. kui me piirame ebaseaduslikku sisserännet, tuleb selle asemele luua seadusliku sisserände võimalused ning siia kuulub ka sinine kaart. sellele lisanduvad teised õigusaktid ja komisjon on praegu uurinud seda seadusliku sisserände teemat, selle võimalikkuse teemat, on, oleme koostanud selle kohta aruande, me ei ole veel otsustanud, kuna see avaldatakse järgnevatel kuudel, aga me sooviksime, et see teostatavuskontroll oleks laual ja siis selle pinnalt hakkaksime avalikkusega konsulteerima seadusliku sisserände osas ja kasutame järgmise parlamendi mandaati aega ja järgmise komisjoni tööaega, et seda kontseptsiooni edasi arendada. muuhulgas sellepärast, et nagu ma ütlesin, me ei saa lihtsalt jääda pidama sellele, et ütleme, et ei ebaseaduslikule sisserändele, vaid me peame vaatama ka asja teist külge, me peame tagama seadusliku sisserände tööturgudele, äh, lõimumise võimaluse ja ka siia ümberasumise võimaluse. proua Sargentini küsimus lubage, ma alustuseks ütlen üldisemas plaanis, et arvestades seadusliku sisserände teema tundlikkust nõukogus, me näeme neid pilootprojekte niisuguste kontroll, kontrolljuhtumitena, et kas see asi toimib või ei toimi ning seetõttu me olemegi lasknud liikmesriikidel ise määratleda need tingimused ja parameetrid ja ei ole survestanud neid mingite arvude ega asjadega. ning väga hea meel oli, et praeguseks on kaksteist liikmesriiki, kahekohaline arv, avaldanud huvi osaleda nendes pilootprojektides. seetõttu ei ole me praegu piirdunud tööjõu sisserändega, vaid äh, samuti äh, on nende projektide raames võimalik tegeleda üliõpilastega, millega näiteks soovivad tegeleda hispaanlased, Hispaania et, ettevalmistatavas projektis ja äh, ja siis äh, eraviisilised, äh, eraviisiline sponsorlus või kutsumine, need on sõltumatud nendest projekt-, laiematest projektidest, seda teemat uuritakse praegu ja meil on euro-, EASO pilootprojekt selle teemaga seoses. nii et äh, siis eraõiguslikud, eraõiguslike inimeste kutsumine on eraldi teema äh, nendest laiematest avaliku sektori projektidest arvestades, et me soovime jätta liikmesriikidele paindlikkuse, ei ole me ette kirjutanud ka mingeid kohustuslikke haridusnõudeid projektis osalejatele esimesed projektid, mis meile laekusid, puudutavad kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid. aga samas me teame, et meil on nii IT-valdkonnas vaja väiksemate oskustega inimesi, meil on vaja meditsiiniõdesid ja nii edasi. ning mis puudutab arve, veel üks küsimus nendega seoses oli, eh, need arvud ei ole meile nii olulised kui pilootprojektide endi algatamise fakt näiteks Leedu puhul on see projekt viiekümnele nigeerlasele, nigeerlasest osalejatele, osalejale, Belgias kuuekümnele marokolasele ja teiste projektidega seoses me ei tea veel päris täpselt vastavaid arve. aga igal juhul komisjoni seisukohast ei ole praegu oluline mitte osalejate arv, vaid see, et katsetatakse uut lähenemist ja meid huvitaks eelkõige, et võimalikult paljud liikmesriigid osaleksid. seetõttu ei ole me arvutanud ega arvestanud ega hinnanud, kui palju siis neid sisserändajaid peaks pärast tagasi pöörduma oma päritoluriiki. meil on pärit äh, pilootprojekte ja ma olen päri proua Sargentiniga, et et äh, kui tööandjal on hea töötaja sisserännanu, siis soovitakse teda säilitada, aga me soovime näha, kui palju või millisel määral see võimalus saada äh, algrahastus ettevõtte loomiseks motiveerib inimesi tagasi pöörduma. ning kui palju tööandjaid on valmis osalema taolistes projektides. austatud esimees, tundub, et ma olen praeguseks vastanud esitatud küsimustele, aitäh! tänan. härra Öl. järgmisena tuleb meil ülevaade selle teostatavusaruande pinnalt, millest te rääkisite. nii et suur tänu teile selle täiendava info eest ning tänan kolleege, kes küsimusi küsisid nii et kolleegid, saame kohe minna järgmise punkti juurde. kõik on valmis? järgmine punkt ja selleks on kontrollikoja aruanne. First and then questions and then the announcement because she was supposed to leave at seventeen ten but now we can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 küsin ka, kas härra Naš saab tulla viimase päevakorrapunkti jaoks varem kohale, et siis saame varem lõpule, kui see kõigile sobib, ütleb härra Moraš. aga paistab, et äh, kedagi ei huvita mu püüdlused koosolekut juba varem lõpetada. okei okay., hello. Nice to meet you. So colleagues um, so closely head kolleegid! seadusliku rände puhul on väga oluliseks teemaks ka lõimumine ja oleme proovinud sedagi oma Euroopa Liidu lähenemise puhul, oleme sellelgi proovinud pilku peal hoida. ning nüüd hiljuti tõusetus ka äh, parlamendikomisjonide juhtide konverentsil küsimus sellest, kui tõhusad on kontrollikoja aruanded nii meie komisjoni töös kui ka teiste komisjonide töös, ehk siis me hindame kõrgelt teie aruannete mõju. sellest me rääkisime igatahes ja nüüd täna räägime sellist sellisest lühemast infodokumendist, mis puudutab rändajate integreerimist, Euroopa Liidu rahastust ja kaasa on löönud ka OECD ja DG Home. mis siis puudutab ähm, võrdlust, rahvusvahelist võrdsust, Euroopa Liidu ja OECD riikide võrdlust, ka G kahekümne riikidega, lähtudes seitsmekümne neljast näitajast kolmes suunas, näiteks oskused tööturul, elamustingimused, sotsiaalne kaasatus ja nii edasi. tuletan meelde, et ehkki lõimumine on liikmesriikide pädevuses, siis on ka Euroopa Liidul oluline roll siin ning Euroopa Liit on võimaldanud parimate praktikate vahendamist, ka pakuta, on pakutud rahastust äh, ja nii edasi. ning kõigepealt saab sõna proua Ivanova, kes on selle infodokumendi eest vastutanud kontrollikojas. ta saab sõna umbes kümneks minutiks. või kas te teete seda ühiselt, selge? härra Murash ütleb, et ta on ajakava mõttes natuke segaduses, aga kui kõik saavad koosolekul osaleda, siis on hästi. seejärel saab siis sõna härra Stefano Scarpetta OECD-st. Tipping you up for later okay.. Yeah, it's fine, don't worry. annan teile juba praegu info eh, selle kohta ja siis taaskord Mattias Sõel DJ Home'ist, kes eh, siis ka räägib sellest uuringust aga kõigepealt proua Ivanova, teie räägite kontrollikoja nimel, palun ja tere tulemast teile. aitäh, härra esimees, mul on alati hea meel tulla Euroopa Parlamenti, ehkki tõtt-öelda teie komisjon on eh, nüüd esimene kord, kuhu ma, või see on esimene kord, kui ma teie juurde tulen, tavaliselt ma räägin ühtekuuluvuse teemadel, nüüd on aga jutuks eh, sisserändajate lõimimine ja tõesti, ma selle teema eest vastutan ning mul on täna võimalik teile siis sellest teemast rääkida. ühtlasi õnnitleksin siinkohal ka OECD ja komisjoni kolleege selle laialdase uuringu eest, mis puudutab näitajaid äh, sisserändajate integreerimisel. ka meie töös üks tuvastatud väljakutsetest seisneb just selles, et integratsiooni tulemuse mõõtmiseks on vaja tõhusat seiret, selleks et vajadusel ka poliitikat kohandada ning enne alustamist tuletan teile meelde, et meie dokument avaldati küll eelmise aasta maikuus, ehk siis meie analüüs võib olla natuke Äh, iganenum võrreldes selle infoga, mida kuuleme hiljem, aga sellegipoolest alustaksin kõigepealt dokumendi tutvustamisest. kaitset otsivate isikute arv on suurenenud ja see on tõstnud ka Euroopa Liidu rändepoliitika tähelepanu keskmesse. aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitseteist on varjupaika taotlenud esimest korda Euroopa Liidus umbes kolm koma seitse miljonit inimest, keda on siis umbes kolm korda rohkem kui varasemal nelja-aastasel perioodil. ja võimalik on näha antud slaidilt seda, missugused inimesed eh, leiavad dokumendis käsitlemist ning eh, ebaseaduslikud viibijad jätsime analüüsist kõrvale, kuivõrd selle kohta tulevad eraldi eriaruanded, mis nendele teemadele keskenduvad. nüüd järgmisel slaidil on võimalik näha lühikest pilti sellest, ähm, kuidas on täpselt lõimumisega, tegemist on muidugi ainult ühe etapiga rändeprotsessist loomulikult etappe on täiendavaltki, kõigepealt tulek piiridel, tegevus ja lõimimise protsess võib tuua kaasa mitmeid pikaajalisi plusse, majanduslikke, sotsiaalseid, fiskaalseid plusse sellele riigile, kuhu sisserändajad asuvad. loomulikult et sisserändajate lõimimine on eelkõige liikmesriikide pädevuses. Euroopa Liit saab pakkuda selleks aga stiimuleid ja toetada selles tegevuses liikmesriike. rahastuse mõttes on olemas mitmeid erinevaid kanaleid, mille kaudu lõimimiseks on võimalik eh, rahalisi vahendeid ette näi-, näha, ehk kuidagi väga isoleerida RDF-i, SF-i, e muude fondide raames täpselt ei saa seda eesmärki. mis asi on lõimimine või integratsioon, seda ma teile seletama ei pea siin komisjonis, aga e, põgusalt integreerimise põhimõtetest loomulikult see potentsiaalselt vajab tegevust mitmetes valdkondades, võimalik, et äh, näiteks ela, eluasemete, muude asjade leidmisel ja see on suureks väljakutseks Euroopa Liidule. ehkki ei ole olemas lõimimisel formaalset definitsiooni Euroopa Liidu tasemel, siis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal pandi paika need üksteist põhimõtet, mida on ka nüüd võimalik ekraanil näha. erinevalt paljudest teistest kontrollikoja dokumentidest ei ole antud juhul tegemist auditiga, ehkki me äh, kvaliteeti oleme proovinud samal viisil tagada, siis siin ei ole nüüd selliseid järeldusi nagu äh, tavaliselt, vaid eesmärk on soodustada poliitilist arutelu, mis tähendab seda, et äh, keskendutakse tegevustele, mida on Euroopa Liidu institutsioonid läbi viinud antud teemal ja eriti võttes siis arvesse Euroopa Liitu saabujate arvu hiljutist kasvu. selles mõttes oleme tuvastanud äh, seitse väljakutset või sellist sõlmküsimust ning komisjoni roll selles kontekstis on väga oluline. oluline on ka rõhutada, et et tegemist on vaid nõuandva rolliga komisjonil antud juhul, et ei ole tugevat õiguslikku alust, ei ole mingit õigusakti, millest kindlasti liikmesriigid peaks kinni pidama. esimene sõlmküsimus, integratsiooniprotsessi käivitamist pärssivate viivituste vähendamine. loomulikult eh, eelkõige on see liikmesriikide pädevuses, neil on kohustus Euroopa Liidu direktiiv üle võtta siseriiklikku õigusesse ning kuivõrd, nagu me väga hästi teame, liikmesriikidel on ka kaalutlusõigus eh, selle tegevuse läbiviimisel, siis sisserändajate kohta käivad eh, lahendused ei ole alati liikmesriigiti ühesugused, mis tähendab seda, et see võib ka motiveerida sisserändajaid ühest liikmesriigist teise kolima. kolmkümmend protsenti eh, taotlejatest olid sellised, kes olid varem mingis teises riigis äh, varjupaigataotluse esitanud ja selline liikumine võib viia muidugi eh, probleemsema integratsioonini. järgmine sõlmküsimus eh, või järgmine punkt siin seisneb ka menetluse aegluses, aga nii palju sellest esimesest. teiseks, eh, võrdsete õiguste ja mittediskrimineerimise tagamine. ka need on olulised tegurid integratsiooni edukal võimaldamisel. neljas liikmesriigis äh, ütlesid äh, vastajad meile, et avalikkuse arvamus liikmesriigis mõjutab negatiivselt integratsiooni. liikmesriigid muidugi peavad midagi ette võtma, et sisserändajaid ei diskrimineeritaks. Äh, lähtudes Eurobaromeetri uuringust et kaks tuhat seitseteist tuli välja, et sisserändajate suhtes, väljaspoolt Euroopa Liidu tulijate suhtes on negatiivsed seisukohad inimeste seas. komisjon muidugi tahab tõsta teadlikkust juba olemasolevate eh, meetmete suhtes, ka isegi parlament on juhtinud tähelepanu sellele, kui oluline on näiteks meedia roll integratsiooni puhul avaliku arvamuse kujundamisel ja siis ka sisserändajate integreerimisel. kolmas sõlmküsimus puudutab rahastust ja vajaduste eh, usaldusväärset ja kõikehõlmavat hindamist. Euroopa Liit suutis eh, kasutuse, suutis leida viis täiendavat miljardit eurot, millest sada viisteist miljonit nähti konkreetselt ette äh, integratsiooniks nii-öelda AMIF fondi osana. Need summad oleks potentsiaalselt justkui suured, aga AMIF võrreldes teiste struktuurifondidega eh, neile, selle kohta ei ole piisavalt andmeid, mis tähendab, et meil oli raske tuvastada, kui palju tegelikult integratsioonile liikmesriigid kulutavad, seda ei ole teada ühtlasi me ka ei tea, kui palju on neid sisserändajaid, kes on sellisest rahastusest kasu saanud, mis on muide üks põhjustest, miks me nii-öelda tervelt auditit ei teinud, miks meil on ainult infodokument praegu. seda põhjusel, et tol hetkel ei olnud andmeid selle kohta, kui palju ja kus rahalisi vahendeid kulutati. sellegipoolest liikmesriigid deklareerisid, et AMIF-i vahehindamisel tuleb ette näha täiendavaid vahendeid sisserändajate integreerimiseks. tõhus rändepoliitika vajab vajaduste ja rahastamise usaldusväärset ja kõikehõlmavat hindamist mis tähendab ka seda, et vahendid tuleb äh, õigel ajal kättesaadavaks teha, aga kui ei ole sellist robustset prognoosi selle kohta, kui palju vahendeid vaja läheb, ja kui ei ole hinnangut selle kohta, mida Euroopa Liidu rahastus saab ära teha, siis meie hinnangul on risk, et poliitikad ei ole tõhusad. neljas väljakutse on pärit komisjoni tegevuskavast, mis võeti aastal kaks tuhat kuusteist eesmärk oli tugevdada komisjoni koordineerivat rolli integreerimise juures. loomulikult see hõlmab äh, ka äh, erinevaid valdkondi juba äh, enne lähteriigist lahkumist, juurdepääs teenustele, kõik muu ja antud tegevuskava kutsub liikmesriike üles keskenduma täiendavatele meetmetele, mida oleks võimalik liikmesriigi tasandil võtta. küll aga eh, selliste meetmete suhtes komisjon seiret ei teosta, mis tähendab ka, et see piirab komisjoni võimalust pakkuda täiendavat toetust liikmesriikidele. viies väljakutse eh, seisneb kõigi rändajate toetamises kõikide asjaomaste poliitikavaldkondade raames Ehm, tuleb kõiki liikmesriigi tasandeid arvesse võtta, kõiki asjaomaseid poliitikavaldkondi, küll aga me tuvastasime, et teatud rändajate puhul teatud liikmesriigid midagi ei tee, näiteks noored sisserändajad, kodakondsuseta inimesed, või siis näiteks ei tehta midagi konkreetsetes valdkondades, näiteks tööhõive või eluasemed. lisaks tuli ka välja, et kavandamises ja rakendamises on probleeme, kui jutt on liikmesriikide eh, integratsioonipoliitikast. näiteks mõned meetmed ei vasta täielikult eh, sisserändajate vajadustele, mõningad on eh, ka teatud viisil piiratud, näiteks et kaitse piirneb ainult riigi pealinnaga või siis näiteks, et toetusi antakse ainult sularahas mõningad institutsioonid juhtisid tähelepanu ka sellele, et teatud sihtrühmad ei olnud integratsioonimeetmete puhul piisavalt kaetud, ehk siis see oli see viies väljakutse, mille tuvastasime. kuues väljakutse, nagu ka kolleegid OECD-st oma analüüsis õigesti ütlesid, asi seisneb integratsiooni tulemuste tõhusas jälgimises, et mõõta tehtud edusamme ja vajaduse korral poliitikat kohandada loomulikult heade andmete kättesaadavus on eelduseks integratsioonipoliitika kujundamisel, sellise integratsiooni, mis ka vastab äh, sisserändajate vajadusele, küll aga ei ole otseselt kohustust äh, tulemusi nõnda jälgida, et kas rahastus siis aitab lõimuda või mitte. ja umbes kolmandik vastajatest ütleski meile, et ei kasutatud mingisuguseid näitajaid tulemuste hindamiseks veelgi enam tuli välja, et integratsioonimeetmete kohta on liiga vähe andmeid ja tõtt-öelda peaksin ütlema, et see jälgimise või seire probleem ei ole nüüd selle teema puhul probleem iseenesest, vaid tegelikult seda leiab kõikjalt, kõikidest valdkondadest äh, peaaegu alati on nii, et seire saaks olla parem. ja nüüd viimasena, aga muidugi mitte vähem tähtsana, tuvastasime väljakutsena selle, et rahastamine peab olema tõhus ja rahastamise koordineerimine peab olema tõhus Euroopa Liidu ja riiklikul tasandil, et vältida vastastikust täiendavust, sünergiat, tuleb välja, et selliseid mehhanisme ei olnud paljudes liikmesriikides, ainult kolmes liikmesriigis olid suunised ning äh, vaja on tugevat juhtimist liikmesriigi tasemel, võttes arvesse seda, kuidas fonde juhitakse. see puudutab ähm, riiklikku tasemet, taset, piirkondlikku, kohalikku taset, näiteks tuvastasime, et meetmete haldamisel on asjaga seotud rohkem kui nelisada organisatsiooni või institutsiooni seoses programmi perioodiga kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ühtekuuluvuspoliitika puhul näiteks on kusagil veel viissada organit, mis äh, tegelevad fondide rakendamisega. ehk siis kui ei ole tõhusat koordineerimist rahastamise osas Euroopa Liidu ja riiklikul tasemel, siis on oht, et rahastamismehhanismide keerukus võib kaasa tuua poliitika ebatõhusa rakendamise nii palju siis seitsmest tuvastatud väljakutsest, väga lühidalt, nagu öeldud, selles dokumendis ei ole järeldusi ega soovitusi, vaid see on selline eelhoiatus, mis on need sõlmküsimused, mille me tuvastasime. Eh, dokument on praeguseks natuke eh, juba, ta ei ole enam väga värske, aga siiski otsustasime, et nendele teemadele tuleb integratsioonipoliitika puhul tähelepanu pöörata aitäh ja nüüd siis räägivad ühiselt meile härra Oll ja härra Scarpetta, palun. aitäh, härra esimees. Excuse me, sorry, one second. No. When do you have to leave? In about 10, 15 minutes. Sorry. Okay. If there are questions. This is a bit embarrassing if there are natuke piinlik nüüd, kui küsimusi ei ole, ütleb härra Moraš, kas äh, teil on proua Ivanovale küsimusi? proua Ivanova, unustasin mainida seda, mis järgnes meie infodokumendi avaldamisele. nimelt äh, toimusid teatud arengud. nimelt komisjoni tegevuskava on nüüd peaaegu valmis, tol hetkel oli kakskümmend kolm tegevust veel puudu, praegu on peaaegu kõigega korras. seda esiteks ja teiseks veel rahastuse kohta. nagu öeldud, ma muidu vastutan ühtekuuluvuse teemade eest, on mõningad uued ettepanekud ühissätete määruse teemal seoses integratsiooniga varjupaiga ja integreerimise fond tuuakse ühtekuuluvuspoliitika alla, ehk siis rahalisi vahendeid saab olema rohkem. härra Murash, paistab, et küsimusi teile konkreetselt ei ole, proua Ivanova, ja kui umbes kümne minuti pärast, pärast kõnelejate ettekannet olete veel siin, siis võite sõna saada, aga nüüd palun, härra Ööl, aitäh ja kõigepealt aitäh kontrollikojale ja proua Ivanovale selle dokumendi eest, mis puudutab kolmandate riikide kodanike integreerimist. peaks ütlema, et see töö tuli väga õigel, või te tulite sellega õigel hetkel välja, sellepärast et just siis mõtlesime MFF-i ettepanekutele rände ja lõimumise kontekstis, ehk siis väga kasulik oli just sel hetkel see info saada. ühtlasi ütleksin ka, et me oleme suhteliselt nõus peaaegu kõigis küsimustes äh, nende väljakutsete osas, millest rääkis Kontrollikoda. me oleme nõus, et lõimimise protsess peaks algama nii vara kui võimalik. arvan, et see on väga tähtis, sest lõimimine on kõige tähtsam osa meie ühiskonna sotsiaalsest sidususest, mis tähendab, et see peaks algama nii vara kui võimalik. proua Ivanova ütles, et peamiselt on see konkreetsete liikmesriikide ülesandeks, küll aga komisjon on äh, teinud mõningad ettepanekud oma õigusaktidega, mis peaks tagama seda, et integratsiooniga alustataks nii vara kui võimalik liikmesriikide poolt. näiteks eh, varjupaiga taotlejate varane juurdepääs tööturule kuus kuud maksimaalselt pärast taotluse esitamist, võrreldes praeguse üheksa kuuga, mis peaks siis sisserändaja äh, lõimumist soodustama. teiseks oleme nõus Kontrollikojaga, et rahastus on lõimumismeetmete tõhususe puhul ülitähtis ja nagu te ka ütlesite, järgmise MFF-i puhul lisaks AMIF-ile on eesmärk kasutada ka struktuurifonde, ESF Plussi, Regionaalarengu Fondi eesmär-, see näeks siis nõnda välja, et sätestatakse erieesmärk ettepanekutesse, mis seisneb just integratsioonis, nagu te teame, struktuurifonde haldatakse detsentraliseeritult, mis tähendab seda, et väga tähtis on, et äh, kõikide fondide puhul lähtutaks partnerluse põhimõttest ning praegu äh, kutsume taas kord üles korraldavate asutustega koostööd tegema piirkondlikke ja kohalikke asutusi, et eh, rahastusega oleks kõik hästi. kolmandaks, oleme nõus, et vaja on paremat eh, koostööd rahastuse puhul. komisjon on teinud ettepaneku aastal kaks tuhat kakskümmend üks kasutada struktuurifonde selles valdkonnas ja korraldame ühiskoosoleku erinevate korraldavate asutustega juunikuus kaks tuhat üheksateist. sel konverentsil juunikuus tahame rääkida erinevate asutustega sellest, kuidas oleks kõige parem rahastust koordineerida ja kuidas saaks tagada rahastuse parim võimalik lisaväärtus. sisemiselt komisjonis integreeritud lahenduse kaudu kutsume eh, kõik talitused regulaarselt kokku, et mõelda sellele, kuidas rahastust kõige paremini ära kasutada. ning see talituste vaheline koosolek toimus ka näiteks eile viimaseks eesmärk on aasta lõpus korraldada ka konverents, kuhu kutsuksime kõik asjasse puutuvad sidusrühmad kohalikelt piirkondlikult tasandilt. selleks, et anda infot neile, kes fonde päriselt kasutavad, et nad teaksid juba vara, tükk aega ette, kuidas kõige paremini vahendeid saaks ära kasutada. oleme ka nõus sellega, et integratsioonipoliitika peaks ähm, adresseerima kõiki sisserändajaid, mitte ainult pagulasi, vaid ka ähm, perekonnaliikmeid, kellel võivad olla samasugused vajadused eh, pagulastega. oleme ka nõus viiendaks, et poliitika kujundamine on väga tähtis, sellest ma praegu rohkem ei räägi, sest see on järgmine päevakorrapunkt. küll aga siiski üks tilk tõrva meepotis, me nimelt ei ole nõus kontrollikojaga selles mõttes, et peamiselt justkui liikmesriikide kohustustest sõltub integreerimine ainult tegemist on äh, tegevuskava puhul ikkagi tegevustega, mille peaks läbi viima komisjon ja tema partnerid, mitte liikmesriigid. siin kontekstis tõsi on jah see, et lisaks viiekümnele konkreetsele meetmele, mis on kirjas tegevuskavas, kutsus komisjon liikmesriike üles ka keskenduma teatud valdkondadele liikmesriigi tasandil, aga selle poole, sellegipoolest selline soovitus ei ole nii kaalukas kui konkreetsed tegevused tegevuskavas. ja kokkuvõtteks ütleksin, et sellest infodokumendist on olnud väga palju kasu, see on positiivselt mõjutanud meie analüüsi rahastuse kontekstis integratsiooni kohta ja loodan, et te saite aru, et me oleme eh, kontrollikoja soovitustega suuresti nõus ja äh, ja tänaksime Kontrollikoda tehtud töö eest. härra Scarpetta, palun. tere pärastlõunast, daamid ja härrad, mina olen Stefano Scarpetta ja olen OECD-s direktor tööhõive tööturuküsimuste ja sotsiaalküsimuste raames. mul on hea meel siin olla ja tutvustan teile eh, sisserändajate integreerimise kohta hiljutist dokumenti. selle raporti võib ka paberkandjal saada endale siit koosolekusaali ukse juurest ja on ka olemas brošüür nende faktide kohta. nagu ütles proua Ivanova, vaja on seiret sisserändajate integreerimise kohta ja see mõte ongi selle raporti keskmes nagu öeldud, tegemist on OECD ja Euroopa Komisjoni ühistegevusega, see on osa pikaajalisest koostööst rändevoogude analüüsimisel ja ka integratsiooni analüüsimisel ja integratsiooni tulemuste analüüsimisel. siin on selline kõikehõlmav eh, ülevaade eh, sisserändajate integreerimisest vastuvõtvates riikides, meil on seitsekümmend neli näitajat ja eesmärk peaks siis olema integratsiooni hinnata mitte ainult tööturu lõikes, vaid ka näiteks esimese ja teise põlvkonna sisserändajate integreerimist haridussüsteemi, kutseoskuste puhul, elamistingimuste ja sotsiaalse sidususe mõttes. nüüd on ka konkreetsel dokumendil kolm eri peatükki, sooküsimuste peatükk ehk siis naised võrreldes meestega, võttes arvesse naiste eripärasid. eraldi keskendutakse ka noortele, ehm, rändetaustaga noortele ja kolmas eripeatükk puudutab niinimetatud Zaragoza indikaatoreid ehk siis kolmandate riikide kodanike Euroopa Liidus. nüüd ülevaade teatud võtmeelementidest selles raportis siin tabelis on võimalik näha seda, kuidas Euroopa Liidus peaaegu üks viiendik inimestest on kas äh, sündinud kusagil võõrsil või siis tema vanemate puhul on vähemalt üks neist sellise päritoluga kui vaadata Euroopa Liitu siis, siis kuuskümmend protsenti immigrantidest sündisid väljaspool Euroopa Liitu, aga äh, teatud riikides nagu Luksemburg, Ungari, Slovakkia Vabariik on äh, ühes otsas kaheksakümmend protsenti lausa Balti riikides, Kreekas ja Horvaatias. huvitav on ka täheldada seda, et võõramaal sündinute puhul on tegelikult nõnda, et nad on skaala kahes erinevas otsas. vasakul pool on nüüd võimalik näha äh, madala haridustasemega isikuid võrreldes kohalikega ja saab näha, et teatud riikide puhul Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Kreeka väheharitute osakaal on märksa suurem nende puhul, aga nüüd teiselt poolt on võimalik näha paremal pool slaidil, et on liikmesriike Poola, eh, Luksemburg, Rootsi, eh, kus on tegelikult suurem osa just kõrgelt haritud sisserändajaid võrreldes kohalikega. hea uudis on see, et Euroopa Liidus üldiselt on suurenenud kõrge, kõrgelt haritud sisserändajate hulk, ehk siis toimub selline nihe kõrgemate oskuste poole, aga siiski on võimalik näha eh, sellist eh, erisust siin veel ning seega on siis võimalik näha ka, siin on nüüd võimalik näha töö, töötuse ja tööhõive määra. juhin teie tähelepanu sellele, et see näitaja on nüüd erinevus kohalikega. punane jätta sinine täpp ähm, graafikul näitab seda erisust võrreldes kohalikega. kõige parempoolsed graafikus näitab, et rohkem inimesi on tööturul hõivatud, kui neil on väiksem haridus. vasakul pool graafikul on need riigid, kus äh, väheharitud isikute tööhõivega on vähem probleeme võrreldes kohalikega vasakul pool on sellised riigid ka, kus on palju äh, perekonna tõttu sisserändajaid, pagulasi, paremal pool on aga seaduslikke sisserändajaid, ehk siis isikud, kes sisenevad riiki, kui neile on tööd pakutud. huvitav on ka see, et kui me vaatame neid, kes ei ole Euroopas, Euroopa Liidus sündinud, samuti tuleb öelda, et ähm, sisserändajate oskusi üleilmselt väga hästi ära ei kasutata. Euroopa Liidus on näiteks viis koma viis miljonit sisserändajat, kes on ülekvalifitseeritud oma töökoha suhtes ja see osakaal on märksa suurem nende puhul kui kohalike puhul. nüüd üks oluline mõõde, mida me vaatame, on ka soo teema siin on nüüd võimalik näha tööhõive soolist lõhet, on märkimisväärne vahe Eh, hele tulp, helesinine tulp näitab ühte asja, tumesinine näitab eh, võõramaal sündinuid ja probleem seisneb selles, et eh, naiste osakaal Euroopa Liidu sisserändamisel on suurenenud ja kui me räägime nüüd integratsioonist, siis emade võimalus osaleda tööturul on midagi sellist, mis peaks aitama äh, teisel põlvkonnal paremini integreeruda kõigepealt kooli ja siis ka tööturule. ja tõepoolest, selline sooline lõhe on märksa suurem, kui me vaatame mm, väljaspool Euroopa Liitu sündinuid OECD raames. järgmiseks tööturul hõivatus teise põlvkonna sisserändajate puhul siin graafik näitab nüüd seda lõhet tööhõive määra puhul, näete, see lõhe on kõikide riikide puhul negatiivne ja suurem on ta vähem haritud isikute puhul. hea uudis on aga see, et Euroopa Liidu riikide haridussüsteem aitab hariduslikku lõhet ületada, aga probleem on see, kui noored tööturule sisenevad, sellepärast et juurdepääs äh, tööturule võib olla päris tõsine, ehk siis eksisteerib endiselt lõhe tööturule integreerimisel ja nüüd viimane sisuline slaid, mida teile näidata tahaksin, puudutab seda, kuidas tajutakse oma integreeritust. hea uudis on ehk see, et näete, vahe on tegelikult väga väike välismaal sündinud tunnevad peaaegu samal määral kuni, kuni üheksakümmend protsenti tunnevad ennast peaaegu samamoodi nagu kohalikult sündinud. ehk siis tuntakse ennast riigi osana, see lünk on suhteliselt väike siin. ja siis nüüd viimasel slaidil on võimalik näha neid erinevaid näitajaid, mida me oleme kasutanud erinevate riikide puhul, integreerimine näiteks sotsiaalse kaasatuse, tööhõive, hariduse kõige mõttes, nagu öeldud, dokumendis on ka terve peatükk, mis keskendub kolmandate riikide kodanike eh, integreerimist. ja näete, noh, siin on slaidil erinevaid värve Äh, näha, mis näitab ka seda, kui erinev on olukord erinevates riikides. aitäh teile, härra esimees, ja annan teile tagasi sõna. Now does anyone have any comments or questions? What you all doing? mida te seal nüüd kõik teete? kuulate? proua Veržea, palun. suur tänu, lugupeetud esimees aitäh eelkõnelejatele. äärmiselt huvitav on rääkida rändest üldisemalt ja sõltumata rändepiirkonna, rändepiirkonnast, algpäritoluriikidest. Te rääkisite ka diskriminatsioonist, kas te täpsustasite täpsemalt seda tööd päritoluriigiti? või päritolu mandriti, mulle tundub, et äh, peamised päritolumaad äh, Hiina, India on kõige suuremad riigid maailmas ja võib-olla teie olete siis natukene rohkem töötanud üksikasjade kallal, vaadanud, äh, milline mõju on päritoluriigil ka sisserändajate kogukondadele? Okay, thanks. Um, could I, um, Mr. Becker, please. Yes, please. I mean, it's not, much, I mean Chair. it's not like a huge... Uh, <laughs> you know. Danke vielmals. Ich äh, möchte das... Aitäh. Räägin saksa keeles. Sest äh, mul on niisugune filosoofiline lähenemine, mis praegu ametlikul tööturul on ka leidnud käsitlemist Austrias. kolmkümmend tuhat töötut varjupaigaõiguslikku isikut, see tähendab seaduslikud sisserändajad, neil on varjupaigaõigus, nendest tuhat kaheksasada on palutud osalema tööbörsil, kas kaheksakümmend või sada Eh, ettevõtjad osalevad ja nendest eh, tulid kuskil kaheksasada kohale ja väga positiivne tagasiside. ning ma ei tahakski rääkida konkreetsetest projektidest, vaid sellest niisugusest laiemast lähenemisest, et ma usun, et see, see mõiste, eh, et need teenuste kasutajad, teenuste kasutajate mõttelt liikuda edasi teenuste pakkujate mõttele ning äh, meie liidukantsler on rõhutanud, et need inimesed ju ära ei lähe, nii et me ei peaks üritama neid ära ajada, vaid peaksime üritama nad lõimida. ning niisuguste mudelite ja lahendustega, mille kohta ma just kuulsin, et praegu pilootprojekte rakendatakse, et, et see on just see lähenemine, mida ma, ma pooldan. et see ei olnudki küsimus, see oli lihtsalt äh, niisugune info paralleelsete arengute kohta Thank you very much um.... aitäh. kas äh, ka mina võiksin küsimusi esitada härra Skarpetale? suur tänu kõigile, kes täna siia tulid, meil oli väga töötihe hommikupoolik, kõik on äärmiselt kurnatud selline tavaline kodanikuvabaduste komisjoni äh, tihe tööpäev Rumeenia eesistujaga kohtumine. nii et kõik istuvad kurnatuna oma korteris. aga ega meie töö on sellegipoolest tähtis. integratsioon ja teised teemadki on nii tähtsad teemad. ja vaikselt nad nüüd tulevad meie komisjoni pädevusvaldkonda, olles olnud ennem äh, tööhõivekomisjoni valdkonnas, aga tegemist on maailma tasandil tähtsate küsimustega. ja mul on üks küsimus, et kui me oleme kõik ühel meelel, et integratsioon on üks kõige olulisemaid elemente ning ähm, me peame haldama rännet eh, ning sellelegi tähelepanu pöörama, me oleme kõik ka päri sellega, et tegemist on äärmiselt poliitilise teemaga. võib-olla vähem kontrolli koja jaoks, sellepärast et teie raportid on väga konkreetsed ja sihipärased, aga OECD jaoks OECD on heas mõttes hea, auväärt, vana organisatsioon, kõik austavad teid ja nii edasi kas teil ei ole kunagi tunne, et kui te räägite integratsioonist, ma ei mõtle seda nüüd halvasti, aga et võib-olla siis võiks natukene rohkem ajakohasem olla integratsiooni reaalsusega seoses või natukene rohkem ennast kurssi viia sellega. ja siin lõpus on teil peatükk, kus on öeldud, et ähm, diskrimineerimise tunne, et diskrimineerimine on diskrimineerimine, ei ole vaja võib-olla öelda siin äh, arvatav diskrimineerimine äh, ja seda võib kutsuda võõra vihaks äh, ning see on üks peamiseid meie konfliktide algpõhjuseid, näiteks Euroopa Liidu nõukogus ei vaadata praegu läbi sinise kaardi direktiivi ja see ei ole mingisugune raketiteadus, miks õiguspärased rändemeetodid ei meeldi äh, nõukogu riikidele, sellepärast et äh, see hirmutab lihtsalt nende rahvast. selline äh, selline arenenud organisatsioon nagu OECD Äh, te räägite siin erinevatest rassidest, etnilisusest ja nii edasi, kas te ei ole sellest siis nagu teadlikud või? integratsioon, majanduslik integratsioon ja nii edasi, te hindate siin äh, tööhõivet, äh, eluasemega seotud probleeme. see kõik tundub olevat üsna skisofreeniline. kogu rahvas saab aru, milles asi on tegelikult paljusid inimesi see võib-olla ei puuduta, aga me teame, mis on tegelikult asja tuum ning populistid räägivad äh, sellest, kuidas kõike hakatakse asendama ja nii edasi. ja siis selline organisatsioon nagu OECD, ma ei mõtle siin midagi halvasti, aga ma tahaksin öelda, kas ei ole teil sellist tunnet mõnikord, et selline hästi kanna kinnitatud usaldusväärne organisatsioon, kes tegeleb äh, majandus- ja demograafiliste aspektidega, hakkab ka mõistma, mis on integratsiooni problemaatika tuum. näiteks miks äh, kohalikud valitsuse, omavalitsused äh, teevad ühte ja, ja teist ja miks Euroopa Liidul on raskem siin selles valdkonnas otsuseid läbi suruda. ühesõnaga, kas ähm, on mingi võimalus, et äh, te sellele mõtlete? arvata, et diskrimineerimine teie arvates ei, noh, sellist asja ei ole olemas, on kas diskrimineerimine, otsene diskrimineerimine, kaudne diskrimineerimine. diskrimineerimine on diskrimineerimine, arvatav diskri-, diskrimineerimine on äh, sõnakombinatsioon, mida kasutavad inimesed, kes ei taha diskrimineerimisest rääkida. OECD raportist sellist sõnakombinatsiooni küll näha ei tahaks. integratsiooni peamine probleem seisnebki sellest, et äh, integreerida tuleb inimesi sellepärast, et nad on teistsugused. miks nad on teistsugused? võib-olla siis on äh, mingisugune lõhe nende organisatsioonide nägemuses, kes äh, lähenevad sotsiaalse ja majandusliku nurga alt ja lääneriikide üldise suhtumise vahel võib-olla kui me saaksime selle lõhe ületada, siis mõningad müüdid ja valearusaamad äh, ka kaoksid. ma ei tea, viskan selle mõtte siin praegu, jätan selle siia õhku rippuma. võib-olla pisut vastuoluline mõte küll, aga nii et äh, kõik olid siin väga takkakiitvad, mina esitan aga üsna vastuolulise küsimuse, aga, aga jah, see ma lihtsalt nägin seda fraasi siin, arvatav diskrimineerimine ja mõtlesin, issand küll, kas te ise panite seda tähele? mitte ainult ei pannud tähele, vaid äh, see on nagu on. kas tõesti, ütleb esimees aga vastan pikemalt. kõigepealt päritoluriikide küsimus. kui me vaatame seda trükist siin, aga ka, ka rahvusvahelise rände äh, prognoosi, äh, siis äh, näete päritoluriigi äh, käsitlust, samuti Hiina ja India on tõesti suured riigid, aga me näeme, et äh, enamus riikidesse tulevad erinevatest päritoluriikidest inimesed ja neid tuleb integreerida. aitäh, härra Peher! Teie küsimus oli suunatud komisjonile, aga selles kontekstis tahaksin äh, omalt poolt toonitada, kui oluline on äh, kodanikuühiskonna, ühiskonna ning tööandjate roll kui me tahame integreerida sisserändajaid, siis äh, oleme me teinud äh, väga palju tööd just nimelt tööandjatega seoses, oleme vaadanud, milliseid tõkkeid nende integreerimisel ning äh, töölevõtmisel näevad tööandjad ja selgus, et tööandjad tegelikult tahavad olla osaks lahenduseks, aga neil on oma konkreetsed probleemid, mida valitsus oma poliitilise tegevuse kaudu peaks aitama neil lahendada aga härra esimees, teie küsimus faktide, arvude, statistika ja äh, nägemuse ja äh, tunnete vahel, kui me räägime siin arvatavast äh, diskrimineerimisest, siis tegelikult kui me küsime inimestelt, kas nad tunnevad, et neid diskrimineeritakse ja see on inimeste isiklik tunne, tunnetatud äh, diskrimineerimine nii-öelda ja meil ei ole konkreetseid andmeid selle kohta, kas tööandja võttis tööle riigis sündinud isiku, selle asemel, et võtta sisserännanud isi, isiku. aga me praegu püüame ellu viia katseprojekti, et tõestada konkreetset diskrimineerimise fakti. ka näiteks pime värbamine, kus me saadame täpselt identsed äh, elulood, vahetades lihtsalt ära nimed ja taustad ja vaatame, kas kutsutakse mõlemad intervjuule ja nii edasi. mina olin varem majandus- ning tööhõive ning sotsiaalkomisjonis ning inimesenagi ma pean tõdema, et suuremas osas liikmesriikides ei ole tegelikult mingisugust rassi või etnilise kuuluvuse põhjal lähtuvat diskrimineerimise tuvastamise süsteemi õiguses. andmeid ei ole selle kohta otseselt. ja ka meie institutsioon ei tee mingisugust vaatlust, teie mainisite siin näiteks pimeteste. ja sellised testid on, testide tulemused on äärmiselt murettekitavad see tähendab seda, et saadetakse siis mingisugune vorm moslemi nimega ja siis briti nimega ja mis juhtub, äh, on uskumatu. samade või palju paremate kvalifikatsioonidega inimesi kutsutakse viiskümmend protsenti vähem, äh, kui tegemist on teise etnilise päritoluga nii et ähm, see, neid andmeid otseselt kuskilt ei saa, aga kui me räägime diskrimineerimisest, see on see, mida mina püüan hoida, meil ei ole õigust selle kohta, meil ei ole veel ka direktiivi selles küsimuses äh, jõus, aga kui me räägime integratsioonist, sellest, kust inimesed tulevad, kuhu nad tulevad, ja kui inimesed tulevad Austriasse, Saksamaale, siis ähm, üheks näitajaks on nende erinev äh, keel, nende erinev taust nende erinev päritoluriik ja nii edasi. ja OECD on teinud ära suurepärase töö, kuid äh, kui me tahame kuskile edasi jõuda, siis me peame aru saama, mis on selle probleemi iva. populistid äh, ning äh, nii-öelda inimesed, kellel on kurjad kavastused, saavad aru, milles asi on ning nemad kasutavad seda ära enda huvides ning ma arvan, et sellepärast me peamegi asjale silma vaatama. minu ettepanek OECD-le oleks, et kõik need andmed ja teisedki näitajad, mida te olete siin väga hästi välja toonud, tööpuudus ja nii edasi ja nii edasi, nendes valdkondades on teil suured volitused ja teadmised. olete teinud ära hea töö, aga, aga ma arvan, et saate aru, mida, millele ma siin viitan. härra Skrapeta, jah, ma arvan, et te räägite väga tähtsast asjast ning äh, no, olete tabanud naelapea pihta. kui me räägime rändest üldisemalt äh, ja tegeleme rändeküsimustega, siis me peame saama kasutada neid fakte, andmeid, mis meil on, selleks, äh, et äh, sööta neid avalikku arutellu ning poliitilisse arutellu. statistika kõneleb enda eest, tõsi, meil ei ole näitajaid oma töö turuanalüüsis etnilise päritolu kohta, aga kui me võtame arvesse kõik need erinevad asjaolud, oskused, päritoluriik, riigis viibimise aeg, siis me näeme, et äh, tööhõive määrad on erinevad, äh, töökohtade kvaliteet on erinev, sissetulek on erinev ja see puhtub ka, puudutab ka kohalikus kogukonnas juurdepääsu teenustele ja nii edasi. mina arvan, et andmed saavad meile rääkida sellest äh, millised äh, sammud äh, ja kogukonnad äh, tulevad paremini toime, mida tehes ja kuidas integreeritakse paremini. see teema on nii oluline, et oleme välja töötanud nõndanimetatud NetComi ehk siis kommunikatsioonivõrgustiku, kus ministrid tulid kokku, et see tee selleks, et rääkida sellest, kuidas paremini oma poliitilist tegevust ning tulemusi edastada, selleks, et populistlikele seisukohtadele sotsiaalmeediasse vastu astuda, kui asi puudutab integratsiooni, integratsiooni puudulikkust ja nii edasi ja nii edasi. olen täielikult nõunud, just nõus, et just selles valdkonnas äh, oleme üsna meeleheitel, võime siin avaldada igasuguseid andmeid, mis on võrreldavad riikide üleselt ja nii edasi, aga riikides lähevad asjad teises suunas. jah, jah, ma saan aru, et lõhe on suur, see lõhe tuleb kuidagi ületada ja aga meie peame OECD-st ikkagi statistikat äh, avaldama, samas me peame paremini aru saama ka sellest, mida, mida inimesed tunnevad, me peame aga arvamusuuringuid tegema Europarameetri andmetest lähtudes ning püüa, püüdma aru saada seda, mida inimesed tahavad siis, kui nad, kui nad kolmandate riikide kodanikega kokku puutuvad. mõningad andmed on suurepärased ning äh, ja komisjon, Laura, teie hakkasite trahve määrama liikmesriikidele, kui nad ei rakendanud direktiive. ma võin neid riike, kes kõige hullemini nende asjadega hakkama said, äh, siin ka nimetada, aga mis sellest ka kasu oleks? ja loomulikult me ei ole seda teinud nagu kord ja kohus neid andmeid kogunud äh, ning nüüd olemegi sellises olukorras. mõnedes riikides on asjad paremas seisus, mõnedes halvemas seisus. aga integratsiooni andmete osas üldiselt on lood üsna viletsad. kas ma olen piisavalt aega kulutanud, nii et võime järgmise päevakorrapunkti juurde asuda, mitte ainult sellepärast ei rääkinud ma, aga siiski. härra Nadži ei ole veel kohal ei, keegi rohkem sõna ei soovinud. loomingulisust ka kellelgi, loomingulisuse puhangut ei ole kellelgi praegu, siis ma tänan Kontrollikoda. suur tänu kõikide nende äärmiselt sihipäraste raportite eest. sellest on meie komisjonil olnud palju kasu ja ma tean, et nendest osasid kasutavad konkreetsed liikmed oma toimikute jaoks. suur aitäh teile jällegi, aga Euroopa Komisjonile aitäh ja härra Skrapeta, suur tänu, et vastasite ka minu vihasele küsimusele. suur tänu, Mari-Kristiin, suur tänu äh,, härra Becker äh,, Franz ja teised. Thank you very much. Thank you, Italian. colleague, sorry, I know this is testing. kolleeg, eh, see seab meie kannatuse proovile küll, aga me peame ootama vist viis minutit kuni kümme minutit, enne kui me saame järgmise teemaga alustada. ja enne kui härra Nash jõuab. me palusime tal küll varem jõuda, aga aga ta ilmselt ei jõua, olgugi et ta on teel nii et mina omalt poolt üritan teha oma parima. tänan kõiki kannatuse eest, iseäranis tänan neid kannatlikkuse eest, kes äh, selle teema jaoks on kohale tulnud ja nüüd ootama peavad. alustame niipea, kui see on võimalik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 Uh, sorry, colleagues, let, let's get started and this is kolleegid, alustagem, viimane punkt meie pärastlõunases kavas. tänan kõiki kannatlikkuse eest ning asi puudutab soovituse eelnõud seoses protokolliga, mis muudab Euroopa Nõukogu konventsiooni isikute kaitse kohta isikuandmete automaatse töötlemisega seoses. raportöör on Josef Naagi ning äh, tegemist on siis Euroopa Nõukogu konventsiooni sada kaheksa muutva protokolliga, viimased neli aastat on seda läbi räägitud, nõukogu on ette valmistanud äh, otsuse, millega volitab liikmesriike selle protokolli Euroopa Liidu huvides ratifitseerima, annan sõna härra Naagile, suur tänu, et varem tulite, palun. aitäh, head kolleegid. raportöörina äh, soovitaksin anda parla-, toetada parlamendi poolt nõukogu otsust, millega liikmesriigid volitatakse ratifitseerima sada kaheksa pluss nii-öelda konventsiooni, ehk siis muudetud konventsiooni. konventsiooni ajakohastamine vastab Euroopa Liidu praegusele andmekaitsemudelile ja õigusaktidele ning muutev protokoll valmistati ette paralleelselt Euroopa Liidu andmekaitsereformi paketiga selleks, et tagada nende õigusaktide sidusus. ning konventsioon praeguses redaktsioonis vastab äh, Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusele ja direktiivile. konventsioon number sada kaheksa on väga oluline Euroopa andmekaitsemudeli levitamisel maailmas, sest seda kasutatakse sageli eeskujuna riikide poolt, kes kaaluvad äh, erasfääri kaitse õigusaktide vastuvõtmist või, mm, või vastavussõimist rahvusvaheliste õigusaktidega. ning konventsioon tagab piisava kaitsestandardi. konventsioon hõlbustab andmete liikumist Euroopa Liidu ja mitte Euroopa Liidu konventsiooni asjaliste vahel. muutev protokoll näeb ette võimaluse Euroopa Liidul ja teistel rahvusvahelistel organisatsioonidel ühineda konventsiooniga sada kaheksa. aitäh! Äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend kaheksa jaanuar. aitäh! tänan, Joosep! kas meil komisjoni poolt on ka keegi? härra Franz, te olete väga kannatlikult oodanud. palun. härra Franz, te olite roheliste variraportöör. aitäh. head kolleegid. praegu on tegemist hea näitega sellest, kuidas Euroopa Liidu seadusandlus, kui see hästi tehakse, mõjub üle kogu maailma. konventsioon sada kaheksa Euroopa Nõukogus Euroopa Nõukogult äh, kehtib kahe tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandast aastast ning äh, Euroopa Liidu eh, ning ammutas inspiratsiooni Euroopa Liidu üheksakümne viienda aasta andmekaitse direktiivist. ning nüüd on taas kord nii läinud. ning Philip Albrecht, minu eelkäija ja tema kolleegid teistest fraktsioonidest äh, töötasid andmekaitse üldmääruse kallal, mis mm, eelmise aasta maist rakendu-, rakendus. ning eh, Euroopa Nõukogu konventsiooni muudetud redaktsioon vastab eh, olulises osas meie üldmäärusele. kuna eh, konventsiooni osalised on väga paljud riigid, muuhulgas ka välja, väljastpoolt Euroopat, viib see meie andmekaitsereformi laiemalt maailma ning see on väga tervitatav. seetõttu rohelised tervitavad muudetud vormis konventsiooniga liitumise lubamist. ning äh, väga tore oleks, kui Ameerika Ühendriigid ka ühineksid, sest äh, päris, äh, päris palju on nõutud üldise andme, üldist andmekaitseseadust ka Ameerika Ühendriikides, Californias ja teistes osariikides. aitäh, härra Franz, nüüd komisjoni poolt härra Saar. Thank you very much uh.... aitäh tõepoolest, ka meie oleme seisukohal, et tegemist on väga olulise õigusaktiga Euroopa Liidu jaoks, selleks õigusaktiga, mis eh, edendab ja levitab meie väärtusi, sest konventsioon vastab eh, valdavas osas meie andmekaitsereeglitele. meil on viiskümmend kolm konventsiooni osalist ja ta on seega palju laiem, laiema mõjuga kui Euroopa Liit, meil on siin Euroopa riik ja väljastpoolt Euroopa Liitu Eh, samuti terve rida osalejaid, konventsiooni osalisi Ladina-Ameerikast ja Aafrikast, mõned vaatlejariigid Aasiast, nii et me loodame väga, et, et peagi liitub ka esimene Aasia riik ning meie komisjonina soosime seda õigusakti väga ja soovime seda levitada koos meie andmekaitsemudeliga üle kogu maailma meie kaks tuhat seitseteist jaanuari teatises, mis on osa, mis räägib rahvusvahelistest andmevoogudest ja nende kaitsest ja meie strateegiast. just mainiti Ameerika Ühendriike muide, nii et ning meie äh, seisukoht võimaliku eraelu kaitse regulatsiooni kohta Ameerika Ühendriikides, meie Eh, teat-, kiri selle kohta viitab võimalusele Ameerika Ühendriikidele ka ühineda konventsioonina, konventsiooniga. Ameerika Ühendriigid küll eh, praegu üritavad eh, liikuda APEC suunas, mis on nende mudel andmekaitsest, kuid see tagab märksa madalama andmekaitse tasand, standardi ja paraku levib mõnedes maailma ringkondades, maailma piirkondades. nii et konventsioon sada kaheksa on nii-öelda meie konkureeriv mudel ja seetõttu meie üritame seda edendada. väga oluline on, et see ratifitseeritaks, sest praegu on astutud ainult esimene samm ning jõustumiseks on vaja kolmkümmend kaheksa, kolmekümne kaheksa riigi ratifitseerimist. praeguseks ei ole kõik isegi allkirjastanud seda ja mõnede mitteallkirjastajate hulgas on veel liikmesriike, näiteks kümme liikmesriiki ei ole veel konventsiooni allkirjastanud. nii et see on üks asi, mida me läbi kõigi oma kontaktide liikmesriikidega ja ja muide, see võiks olla ka asi, mida parlament saaks toetada, et liikmesriike suunata seda allkirjastama ja ratifitseerima, sellepärast et mingit põhjust vastupidiseks ei ole, kuna äh, meie regulatsioon on väga sarnane, liikmesriikidel peaks olema lihtne seda allkirjastada ja kui, ja ka ratifitseerida, kui parlament selle nõukogu otsuse heaks kiidab, vastasel juhul tuleb meil oodata väga kaua, kuni see lõpuks jõustub ja sellest oleks kahju. sest eh, jõupingutusi on tehtud selle läbirääkimisel palju. aitäh! Joosep, soovid veel sõna? nagu sa ütlesid, siis eh, kahekümnes jaanuar, kahekümne, kahekümne kaheksas jaanuar on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. tundub, et saime varem õhtule, meeldivat õhtu jätku kõigile, kohtume homme hommikul!